Dear President, nii, meie istung jälle algab ja eilse istungi protokollid on olemas, kas nende vastu on kellelgi vastuväiteid? ei ole, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud ja me oleme nõukogult saanud kaks seisukohta.